Hispaania valitsus lõi ohtliku pretsedendi, kus siis rahumeelsed Kataloonia äh, vabastusliikumise esindajad pandi vangi ja seejärel nägime seda, et Ühendkuningriigi valitsus ei luba viia läbi referendumit Šotimaa iseseisvuse osas. ning katal-, katalaani keelt ei ole võimalik isegi parla-, siin Euroopa Parlamendis rääkida, kuigi aastaid ta-, tagasi see ette pandi. niisiis Ehm, Kataloonias üritavad inimesed äh, küll äh, rahumeelselt koos elada äh, ja me oleme alati valmis ehm, läbirääkimisteks. kolleeg Kastia Veera. lugupeetud peaminister, ma tahaksin alustuseks öelda, et nagu Hispaanias öeldakse, siis töö ilma armastuseta ei vii just kaugele. Te rääkisite äärmuslusest ja nende retoorikast, kes püüavad äh, inimesi tõrjuda ja isoleerida, kuid tegelikkuses on nii, et teie Hispaania valitsuse ühine tegelikult ei käi oma sõnade järgi juba algusest peale. või kohe, kui äh, president, kui te asendasite peaminister Rahoid, te kohe lange-, võtsite äh, üle tema poliitikat, kui võimule saite, äh, mis puudutab Katalooniat? Ähm, te võite siia tulla ja kõike võimalikku öelda, aga kui vaadata fakte, siis need näitavad hoopis midagi muud, kui teie sõnadest välja tuleb. ja seetõttu hispaanlased, kes ise seda läbi elavad, teavad, kuidas asjad tegelikult on. kolleeg Pirinski, palun. lugupeetud peaminister, te ütlesite, et on vaja uut äh, legitiimsust demokraatia jaoks Euroopas. Te kutsusite üles äh, suuremale demokraatiale Euroopa Liidus. kas teile ei tundu, et inimesed äh, leiavad, et neid on jäetud ilma oma suveräänsusest, õigusest otsustada ise oma tuleviku üle. piirkondadest lahkuvad massiliselt inimesed, tööstusettevõtted, inimesed, kes seal töötavad, ei tunne, et neil oleks võimalik sõna sekka öelda selles osas, kuidas nende elu edasi areneb. mida teie arvate suveräänse demokraatia ideest, mis vastab äh, inimeste soovile, et neil oleks turvaline tulevik. ja samas tuleb mõista, et Euroopa vajab uut algust. sellest arusaamine, härra peaminister, on keskse tähtsusega kõigi nende oluliste teemade puhul Brexitist Katalooniani. Oleks selle Franco, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud peaminister, tere tulemast Euroopa Parlamenti viitasite äh, sellele, et äh, Euroopa Liit on ka väärtuste ühendus ja sellepärast seisame inimõiguste eest. mitte üheski piirkonnas, äh, riigis või maailmajaos ei ole need mm, olulised, vaid vaid need on universaalsed üleilmsed õigused ja selleks on meil ka Saharovi auhind. me, meie parlament on andnud Saharovi auhinna kolmele Kuuba ähm, dissidendile ning äh, ka Venezuela äh, aktivistidele, milline on teie arvamus, kas äh,, kas see Saharovi auhind on midagi väärt, kas te olete valmis kohtuma inimestega, kes on selle auhinna saanud? parlament võttis vastu ka suure häälteenamusega resolutsiooni, et ähm, Euroopa Liit peaks ühinema ja rahvusvahelise kohtu ette viidava asjaga nende inimõiguste rikkumiste tõttu, tõttu, mis äh, Venezuela toime on pannud. milline on teie arvamus äh, selle äh, kohta, mitmed teised maailma riigid on soovinud ühineda selle hagiga? kolleeg Valenciano, palun. suur tänu, lugupeetud peaminister. Teie arvasite, et Rahvapartei äh, Äh, näritunud selle umbusaldushääletuse tõttu, aga ei, asi on selles, et meil on üks äh, arusaam Euroopa väärtustest. Teie räägite pat-, patriotismist, aga äh, nüüd, kui te ise võimus olete, ei ole selles, ise võimul olete, ei ole sellest mitte midagi näha, et ja äh, praegu on Euroopa lõhenenud, populismi tuuled äh, läbivad äh, Euroopat ja see kõik läheb tõesti vastuolu Euroopa põhiideedega. ka mis puudutab naiste õigusi, natsionalistlikud ja populistlikud liikumised tegutsevad kõigil erinevatel viisidel, me peame mõistab, me kõik oleme edumeelsed, äh, me kõik äh, pooldame sotsiaalset poliitikat, me peame jääma eesmärgide juurde. aitäh, järgmine kolleeg, palun kolleeg Ester Asveragut. Äh, tänan, tere tulemast äh, härra peaminister Euroopa Parlamenti. Hispaania on pärast Prantsusmaad teisel kohal turismi, turistide arvu öö, osas Euroopas ja selle, seetõttu on väga oluline eh, mitte ainult, et oleks mitte ainult vajalikud taristu, vaid ka turvalisus eh, tagatud ja ma räägin selle, seetõttu, et eh, et on ka inimesi, kes on turismi vastu, kes ei kasuta siin kainet mõistu-, mõistust, kui vaadata, mis toimub Kataloonias äh, peaminister, kui stabiilsus ei ole tagatud, siis see õõnestab ähm, kogu turismisektorit äh, ja rahumeelset äh, koos eksisteerimist riigis. Euroopal on tugevad väärtused ja veendumused, aga teie vahetate iga päev oma seisukohti. Te süvendate lõhesid, te näitate üles sallivust sallimatute vastu ning äh, toetada neid, kes võitlevad Euroopa institutsioonide vastu. äärmusele vastu saab võidelda nii, et tagada ähm, õigusriigi põhimõte. aitäh, kolleeg Regner, palun. lugupeetud härra peaminister, suur tänu väga inspireeriva kõne eest inimeste Euroopa äh, nimel, see oli kõne, mis andis lootust. mina tahaksin rääkida naisküsimusest nice meil on valmis äh, läbirääkimiste äh, käigus välja töötatud äh, raport nimelt, et naistel ja meestel peaksid olema võrdsed võimalused jõuda ettevõtete juhatustesse. mida meie saaksime nüüd teha, et ka teie oleksite meie liitlane? Te ütlesite välja, et see on oluline teema. ma pöördun nüüd, pöörduksin siinkohal ka president Tajani poole, et vaadake kõneaja puhul, et ka naised saaksid piisavalt sõna. praegu on äh, olukord täiesti ebavõrdne ja on oluline, et ka naised saaksid Euroopa Parlamendis oma häält paremini kuuldavaks teha, aitäh. Le ricordo che sono uno dei firmatari della proposta ma soovin kõigile veel kord meenutada, et ma kirjutasin komisjoni ettepanekule alla, et naistele antaks rohkem äh, rohkem kohti juhatustes, niisiis järgmine kõneleja. aitäh, lugupeetud peaminister, ma jagan teie muret selle üle, et paremäärmuslased teevad lihtsalt suuri kõmisevaid sõnu, mis on tühjad ja äh, jagan ka legitiimsuse probleemi. Euroopa Parlament on äh, hääletanud korduvalt äh, selle nimel, et Euroopa Parlamendil oleks ainult üks asukoht, me peaksime ise saama otsustada, kus ja millal me kohtume. kantsler Angela Merkel ja Sebastian Kurz näitasid eelmisel aastal üles äh, juhivõimeid ja tegid äh, samuti ametliku avalduse, et Euroopa Parlamendil peaks olema ainult üks töökoht. kas ka teie olete nii Euroopa-meelne, et julgete võtta seisukoha ja panna selle küsimuse ülemkogu päevakorda, kas te julgete rääkida Hispaania rahvaga valmiskampaania ajal sellest äh, probleemist ja astuda konstruktiivsesse dialoogi, mis oleks Euroopa-meelne ja demokraatiameelne või te kavatsete seda lihtsalt ignoreerida mis tähendab seda, et rahu ja leppimise sümbol Euroopas, mis meile kõigile on niivõrd südamelähedane, muutub raiskamise sümboliks. tänan teid. proua de Malfoy. lugupeetud peaminister, tänan teid selle kõne eest, mille te meile täna pidasite tänan teid selle kõne eest, sest seal räägitakse sellest, et Euroopa Liidul on lootust, seal räägiti ka sotsiaalsetest ja keskkonnaalastest probleemidest, solidaarsusest ja väärtustest ning ka Euroopa Liidu eelarvest. Te esitasite väga ambitsioonikad plaanid ja ütlesite et, et üks protsent SKP-st ei ole tegelikult piisav, et tagada tugev euroopalik positsioon. Te rääkisite ka föderaalsest Euroopast ja seda oli tore kuulata, ma tänan teid ma tahaksin nüüd tagasi tulla Andaluusia probleemi juurde. meie jaoks valmistab see väga suurt muret. me tahame, et kaoks igasugune ebavõrdsus ja et ta kaoks, et kaoks ka see koalitsioon paremäärmuslastena, see on häbiväärne ja te võite kindlasti loota meie peale, kui tehakse koalitsioon progressiivsete jõududega ja nendega, kes kaitsevad keskkonda señor presidente permítame que. suur aitäh härra presi- härra president ütleb härra Iturgats ma tahaksin öelda et äh, tegelikult ei tohiks olla selles äh, saalis äh, väidetavate kurjategijate pilte, see on kodukorda puudutav märkus, sest sellised postrid näitavad üles austuse puudumist muuhulgas Hispaania peaministri vastu. härra Sanchez lugupeetud äh, peaminister, teie olete täna siin ja taotlete seda, et me koos teiega kaitseksime Euroopat äh, äärmuslaste eest, kes Euroopat ähvardavad. ma tahaksin teie käest küsida, kas te võiksite kinnitada, et te saate aru, milline see äärmuslik oht Euroopas on ja kas te saate aru sellest, et teie olete Hispaania peaminister just nimelt sellepärast, et paremäärmuslased on olemas. kas te saate aru, et teie, teie võimule äh, saamine on tingitud sellest, et toimus umbusaldushääletus eelmise peaministri vastu ja kõik toetasid teid, seetõttu on seisukoht, mida te praegu avaldate kummaline ja samuti on kummaline valitseda koos kõigi nendega, kes teevad asju, mida Euroopa Liit hukka mõistab. tänan teid. härra Lopes. härra Javi Lopes. presidente. lugupeetud juhataja, tänan teid. austatud peaminister Sanchez, teie olete rääkinud sellest, et teil on Euroopa-meelsed ideaalid, et te tahate sotsiaalset Euroopat, te muretsete töökohtade puuduse ja laste vaesuse pärast, te tahate parandada töötajate tingimusi, te tahate kaitsta ka keskkonda, nii et Euroopa oleks rohelisem ja võitleks kliimamuutustega. Te tahate avatud Euroopat, mis salliks kõigi iseolemist aga pakuks ka varjupaika ja oleks solidaarne feministlikku Euroopat, mis usub sellesse, et sooline võrdõiguslikkus on üks äh, oluline poliitika. sellist häält kõik eurooplased vajavadki ja meil on hea meel, et me seda häält siin kojas täna kuuleme. me räägime Euroopast, mis saab aru, et tema tulevik sõltub ühtsest ja ühisest kodakondsusest ning et rahulik kooseksisteerimine ja dialoog on Euroopa projekti keskmes. me räägime valitsusest, mis on alustanud Hispaanias uut ajajärku, alustanud seda ka Kataloonias see ajajärk hõlmab äh, dialoogi, rahulikku kooseksisteerimist ja poliitilisi lahendusi. uus Hispaania valitsus on seda kõike pakkunud ja see aitab lahendada ka Kataloonia küsimuse. aitäh, härra Mato! suur tänu, lugupeetud äh, härra Sanchez! ma arvan, et see diskussioon, mis nüüd on kestnud niivõrd kaua, et äh, selle käigus oleksime võinud vähemalt kümme sekundit rääkida ka Kanaari saartest ehk äärepoolsemast äh, alast Euroopas. me räägime siin Euroopa tulevikust, see tähendab kogu Euroopa tulevikust ja Euroopasse kuuluvad ka need äärepoolseimad alad, mis siis, et nad on väga kaugel tsentraalsest äh, otsuste tegemise lavast, on nad ikkagi olulised, paljud turistid sõidavad sinna tähistama uue aasta vastuvõtmist Kanaari saared on meile väga olulised, peaksid olema olulised ka meie poliitikas ja peaksid olema näiteks sellest, mida ühtekuuluvus, solidaarsus äh, üldse teha saab. president Tahani, Tajani on öelnud, et Kanaari saared on olulised ja tal on täiesti õigus. ma loodan, et äh, kui te täna kõiki neid küsimusi vaatate, neile mõtlete, siis jõuate järeldusele, et te peate täitma kohustusi ka kõige kaugemate piirkondade ees, täpsemalt Kanaari saarte ees, et te seda ka teete ja siis me toetame teid. aitäh, härra Hannes Fernandes. aitäh, lugupeetud juhataja. kõigepealt äh, tahaksin ka mina tervitada oma koduriigi peaministrit siin kojas. ma tervitan kogu valitsust ja ka Giuseppe Borrelli, välisministrit ja endist Euroopa Parlamendi presidenti. Te rääkisite oma kõnes äh, föderalismist ja selle poole tahaksingi ma pöörduda. Te ütlesite, et äh, tuleb üles ehitada föderaalne Euroopa ja tegelikult äh, põhineb samasugusel süsteemil ka meie riik ja see tagab harmoonilise äh, kooselu ja selle, et me saaksime rahumeelselt koos eksisteerida. sellist rahumeelsust on vaja ka Euroopa Liidus, et me saaksime kodanikke kaitsta. seda on vaja selleks, et kaitsta Euroopa Liitu sest Euroopa Liit eh, on suurem kui majanduslik ja rahanduslik liit. meil on vaja ka maksuõiguslikku sammus, sammast ja on vaja töötuse eh, tagatist, eh, töötuks jäänud isikute aitamist, sotsiaaldemokraadid on sellest palju rääkinud ja parlament ning nõukogu koos peavad tagama, et selline töötuskindlustus tõesti olemas on, aitäh. Desde la incorporación de España a la Unión Europea, pues la cuestión iberoamericana härra Milamon, alates äh, Euroopa Liiduga liitumisest on suhted Ladina-Ameerika riikidega meie jaoks olnud prioriteetsed ei ole võimalik äh, pidada tänast arutelu ilma, et me räägiksime Venezuelast, Mercosuri riikidest. mulle teeb natukene muret see, mida te ühelt poolt ütlesite ja teiselt poolt jätsite ütlemata. on ääretult oluline, et me tegeleksime Eh, Brexiti puhul näiteks selliste küsimustega nagu kalandusküsimus on elutähtis, et te keskenduksite olulistele küsimustele. tuleb eh, tegeleda ka vastastikuse juurdepääsu tagamisega eh, kalapüügipiirkondadele, see on ääretult oluline Galiitsia jaoks, paljude hispaanlaste jaoks. mis puudutab eelarvet, siis ma tahaksin öelda, et uus mitmeaastane finantsraamistik on väga oluline meie jaoks komisjoni eelnõud, praegust eelnõud tuleb parandada, Hispaania piirkonnad kannataksid tõsiselt, kui, kui seda ei tehtaks. aitäh, härra Titian, palun! Mm, lugupeetud äh, peaminister, mul on hea meel, et meid enam kohal ka austate ja meil on väga suur lootus selle, et oma uue poliitikastiiliga, millega te tõepoolest kuulate ka inimeste muresid, äh, viite Hispaaniat edasi. ma pean ütlema, ka Saksamaal on väga positiivne, inimestel väga positiivne arvamus uue sotsiaaldemokraatlikust äh, valitsuselt olete valmis äh, pidama läbirääkimisi, te olete tulevikku vaatav, hoolite naiste õigustest, te äh, eelistate majanduslikke stiimuleid äh, ning hoiate eelarvet tasakaalus. ma tahaksin, et te räägiksite meile sellest, kuidas võiks uute tööturureformide mm, tagasivõtmine välja näha, millega eelmine valitsus oma neoliberaalse äh, poliitikaga võttis ära töötajate õiguse. kuidas saate teie töötajate õigusi edaspidigi tugevdada, aitäh! aitäh, härra Sanchez-Perez, teil on uuesti sõna, et saaksite küsimustele vastata. suur tänu, austatud president sooviksin tänada kõiki Euroopa Parlamendi saadikuid, kes sõna võtsid. kõigepealt ma tahaksin tänada teid selle arutelu eest ja tahaksin tänada selle eest, et see arutelu oli tõesti intensiivne, oli sügav. kuulasin ähm, tervet rida esinejaid, huvitav oli kuulata niivõrd erinevaid arvamusi. Ähm, ma ei jõua mulle antud aja jooksul kõigile eraldi vastata, aga püüan küsimused üldisemalt eh, kokku koondada ja vastata, et olla kooskõlas nii selle vaimu kui sisuga, millest räägiti. kõigepealt ma tahaksin rääkida mitmepoolsusest. Hispaania sotsialistina tahaksin rääkida ka föderalismist. kui ma rääkisin mitmepoolsusest, siis ma ütlesin, et Hispaania valitsus ähm, toetab kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskavad, see ei taga mitte ainult riiklikku üleminekut, vaid me leiame, et järgmise aastakümne jooksul peaks Euroopa Liit edendama kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava mitmepoolsel tasandil. kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava loomulikult edendab ja toetab soolist võrdõiguslikkust, mis langeb väga hästi kokku Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga. Hispaanias meil on kavas kasutusele võtta terve rida meetmeid selleks, et võidelda äh, koduvägivalla vastu, naistevastase vägivalla vastu ja me soovime vastu võtta õigusakte, mis tagaksid äh, soolise palgalõhe vähenemise, tagaksid võrdõiguslikkuse meeste ja naiste vahel töökohtadel. oli neid, kes rääkisid tööpuudusest Ehm, tööpuudus on tõesti lubamatult kõrge võrreldes Euroopa Liidu keskmisega, näiteks võrreldes olukorraga teistes Euroopa liikmesriikides. siiski kolmkümmend miljonit eh, inimest on eh, sotsiaalkaitse all, nelikümmend kaheksa protsenti eh, nendest, kes sotsiaalmaksu tasuvad, on naised, üle kaheksa miljoni naise on leidnud tööd, maksavad sotsiaalmaksu, on tööturu osapooled eh, oleme vastu võtnud otsuse miinimumpalka tõsta, tõsta kõige eh, rohkem ajaloos, rohkem kui kunagi varem on protsentuaalselt seda tõstetud ja see hõlmab ka naisi. tihtipeale on naised need, kes on olnud madalamapalgalised, ehk nemad saavad eeskätt kasu miinimumpalga tõusust eh, laste vaesus on tõsine küsimus, see on ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta tegevuskava keskmes. me soovime ellu rakendada ka laste tagatise ja toimimise Hispaanias. möödunud esmaspäeval esitasime oma eelarvekava, seal on ette nähtud eelarveread, millega võidelda laste vaesuse vastu. me sooviksime laste tagatist tugevdada nii et, et, et see oleks väga selgel kohal ka Hispaania valitsuse poliitikas. ma loodan, et Hispaania parlament tegeleb peagi kõikide küsimustega, millele siin viidati, et meil oleks peagi kliimamuutuste vastase võitluse ja keskkonnastrateegia olemas Hispaanias. me leiame, et see üleminek peaks olema õiglane kui meil on kaevanduspiirkondi või piirkondi, kus on elektrijaamad, siis tuleb hea seista selle eest, et, et ka neile antakse teatud võimalused, tagamaks, et oleks arvesse võetud see, et hoolitsetakse ka nende inimeste eest, kes jäävad sellise ülemineku hammasrataste vahele kahjuks seitse aastat on võimul olnud konservatiivne valitsus ja on tekkinud teatud probleemid Ehm, tööturureform, töötajate õigused on löögi alla eh, sattunud. Eh, teen siin eh, nii-öelda kaks märkust, mis puudutab niinimetatud gag-law'd, siis Hispaania parlamendis on muudatusettepanekuid arutatud, ma loodan, et Hispaania parlament suudab veebruaris need heaks kiita ja mis puudutab tööõigust, siis võin teile öelda, et Hispaania valitsus on edendanud sotsiaalset dialoogi vaid pelgalt seitsme kuu jooksul me oleme võtnud vastu noorte tööpuuduse kava selleks et, et kümne protsendi võrra tööpuuduse taset vähendada, eraldatakse umbes kaks miljardit eurot ja soovime võidelda ka äh, ärakasutamise, mm, ahistamise vastu töökohtadel ja võidelda ka mm, töökohtade ebakindluse vastu Te teate, et Hispaanias on meil umbes kolm miljonit FIE-t ja tänu kokkuleppele, mis on saavutatud ametiühingutega ja tööandjatega, on võimalus neil ka kasutada äh, töötu abiraha võimalusi ja, ja saada parem kindlustuskate tööõnnetuste puhul nii et seda oleme teinud koos ametiühingutega. nii et multi, multilateraalses mitmepoolsuse küsimuses on meil selge tegevuskava nii rahvusvahelises mõttes kui ka oma riigi sees. ja mis puudutab välispoliitikut, välispoliitikat ja Venezuela küsimust, siis ma olin opositsiooni juht enne valitsusse tulekut, meie ei tunnustanud Venezuela valimise tulemusi ja ei tunnustanud ka Maduro valitsust ehm, tseremoonia ajal ei olnud meil kohal. me oleme palunud Maduro valitsusel poliitvangid vabastada, Venezuelas on poliitvange ja tänu meie välisministri tööle on meil õnnestunud ehm, saavutada olukord, kus mõned poliitvangid on toodud Hispaaniasse, hiljuti kohtusin isegi ühe sellise noore mehega ja pole kahtlust, et kui jutt käib Venezuelast, siis me püüame luua sellise liidu, mis edendab dialoogi mitte ainult Euroopa riikidega, vaid ka Lima riikide rühmas. tahaksin märkida, et Prantsusmaa ei osalenud otsuses, mille langetas Liina, liimarühm ja võin teile kinnitada, et Hispaania valitsus ei mõtle ka selles suunas. me sooviksime luua sellise rühma, mis edendaks dialoogi ja võimaldaks meil leida lahendus Venezuela probleemile. mind üllatab, et, et ei räägitud rändeprobleemist Venezuelas sest meil on Hispaanias varjupaigaüksused, kes tegelevad venezuelalaste varjupaigataotlustega, neid on palju, kes soovivad Hispaaniasse jõuda. rändekriis on kogu Ladina- ja Lõuna-Ameerikas, Peruus, Kolumbias, Tšiilis, nii paljude riikide esindajatega ma olen kokku saanud viimase seitsme kuu jooksul peaministrina ja võin öelda, et Välisasjade Nõukogus välisminister ja kogu Hispaania valitsus on ähm, soovinud äh, raha eraldamist nende riikide abistamiseks, et nad tuleksid toime tohutu rändevooga. Ehm, toetame ka Kolumbiat. mis puudutab Kanaari saari, siis lubage öelda, et Hispaania valitsus ja tänu Hispaania valitsusele vähem kui seitsme kuu jooksul äh, on meil uus äh, põhikiri Kanaari saarte jaoks, me oleme kirjutanud alla kõik vajalikud kokkulepped ja usume eh, tõesti, et Kanaari saartel on siin võimalused, me oleme eh, erikokkuleppe sõlminud eh, ka kiirteede rajamiseks, mida ja eraldatakse rahad, mida hakkavad haldama kohalikud omavalitsused. ja veel mõned sõnad Ehm, mis saadikutelt tulid Kataloonia küsimuses. E, tahaksin mainida siin Euroopa Parlamendis e, eriti e, Hispaania Rahvapartei saadikutele, et parempoolse tegevuskava on loonud paremäärmuslased hetkel. Mm, on kaks aspekti, kõigepealt territoriaalne küsimus ja see, et Katalooniat kasutatakse võimalusena võidelda Hispaania valitsuse vastu. Hispaania valitsus on ja alati jääb lojaalseks põhiseadusele ajal, kui valitsuses on sotsiaaldemokraadid, me soovime, et Rahvapartei tagaks sellesama, olles opositsioonis. teiseks, kui rääkida stabiilsusest, siis mina eelistan Rootsi mudelit Andaluusia jaoks, mina eelistan Rootsi mudelit. palju tänu, peaminister. suur tänu, et vastasite kõikidele küsimustele, mille saadikud esitasid. tegemist oli suurepärase aruteluga, me rääkisime väga palju Hispaaniast, samas me rääkisime palju ka Euroopast, me rääkisime Venezuelast. see kõik on meie jaoks väga oluline, meie eh, kaitseme ka Venezuela kodanike huvisid, ei saa lubada, et see, selles riigis inimesed surevad nälga, et puudub demokraatia, et puudub vabadus. aitäh kõigile! härra Viotti, kas soovite sõna? austatud president, aitäh. ma ei kuluta rohkem kui minuti teie ajast ja koja ajast. mitmed ajakirjanduse allikad on rääkinud sellest, et Tšetšeenias on vägivallalaine toimunud äh, LGBT kogukonna vastu, paljud on arreteeritud, paljud, paljusid on piinatud, kolm öeldakse, et on saanud juba surma, tegemist on eh, šokeeriva olukorraga valitseva režiimi poolt. Eh, kõrge esindaja Mogherini on eh, Vene välisministrile meelde tuletanud seda, et oluline on astuda samme selle vastu. meie Euroopa Parlamendis peame nõudma Vene Föderatsioonilt, et nad uuriksid, mis toimub Tšetšeenias. see on vastuvõetamatu, et nende režiim tapab inimesi lihtsalt selle eest, et nad on homoseksuaalid. aitäh, härra Vioti. me võtame selle teadmiseks ja tegutsema. esmaspäeval kuulutati välja erinevate komisjonide otsus avada läbirääkimised vastavalt artiklile kuuskümmend üheksa C. ECR fraktsioonilt ja mõningatelt saadikutelt olen saanud taotluse hääletada juri komisjoni otsust alustada läbirääkimised aruande puhul, mis puudutavad piiriüleseid ümberkujundamisi, ühinemisi ja jagunemisi. raportööriks on Evelyn Regner samuti olen saanud palve Rohelistelt ja ALDE fraktsioonilt parlamendis hääletada äh, kalanduskomisjoni otsust alustada läbirääkimisi, võttes aluseks aruande, mis puudutab mitmeaastast kava, kalanduse kava äh, Lääne-Vahemere põhjalähedaste varude osas. raportööriks on Clara Eugenia Aguilera Garcia Need hääletused toimuvad homme. mis puudutab ülejäänud otsuseid alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi eh, Egon Libe ja TRAN komisjonide poolt, nende kohta ma hääletamistaotlust parlamendis ei ole saanud, seetõttu vastavad komisjonid võivad oma läbirääkimistega algust teha ilma pikema viivituseta. aga liigume nüüd edasi hääletamise juurde, esimene nendest puudutab Euroopa varjupaigaküsimuste tugiameti kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta raamatupidamise sulgemist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kodukorra artikli sada kaheksa kuus lõike kuus kohaselt esitatud resolutsiooni ettepanek, millega taotletakse kohtu arvamus selle kohta, mis puudutab Euroopa ja Maroko, Maroko vahelist lepingut, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud. Respinto. tagasi lükatud edasi proua Šakja raport Euroopa Liidu ja Maroko leping, millega muudetakse Euroopa Vahemere piirkonna lepingu protokolle number üks ja neli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 tagasi lükatud. muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle, elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja siis edasi Šake raport, mis ähm, puudutab äh, vahepiirkonna lepingu protokolli number üks ja neli, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 on, on siin Maroko parlamendis, nii et tahaksin eh, neid tervitada. jah, suur tänu, tõepoolest tervitame südames Maroko eh, delegatsiooni, kes on täna siin, suur tänu, et eh, olete meie istungil kohal. nüüd Vinkleri raport. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. palju õnne. nüüd lähme Arena raporti juurde. kas raportöör soovib minutiks sõna? aitäh, lugupeetud juhataja. selle fondi mõte on näidata üles solidaarsust nende töötajatega, kes on kannatanud restruktureerimise tõttu ja seetõttu on tegemist hea raportiga, aga ma palun siiski ka kolleegide eh, tähelepanu, see puudutab siis muudatusettepanekut üheksakümmend kuus, see annab majandussektorile võimaluse, eh, võimaluse reageerida äh, Eh, olulise kriisi puhul ja see on oluline töötajatele, see on oluline ka tegelikult teistele, sellepärast et meil peab olema võimalik konkreetselt eh, reageerida siis, kui tekivad eh, probleemid tööjõuturul, sellest siis muudatusettepanek üheksakümmend kuus ja ma loodan, et te toetate seda ettepanekut. suur tänu ja nüüd hääletame esimene muudatusettepanekute plokk, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks kahes osas, esimene pool poolt vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kuuskümmend kaks. hääletus on alanud chiusa approvato emendamento vastu võetud seitsekümmend kolm esimene osa poolt vastu erapooletud vastu võetud teine osa poolt vastu erapooletud vastu võetud kaheksakümmend viis poolt vastu erapooletud kontrollime hääletus on alanud hääletus on lõppenud tõepoolest väga napilt vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend kuus äh, nimel hääletus, ei, vabandust, üheksakümmend kaheksa kõigepealt, äh, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus nüüd äh, nimele hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, hääletame komisjoni ettepanekut, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. palju õnne raportöörile. kas soovite sõna võtta? ei? suur tänu. sellega on esimene lugemine parlamendis lõppenud. järgmiseks Lope Fontanier, raport Euroopa Sotsiaalfond pluss muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nelikümmend nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud sada seitsekümmend üks. jällegi nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kaheksakümmend üheksa, CB kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üheksa CB kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu, vabandust, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse kaks äh, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kuuskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse kuus D, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend seitse ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üheksakümmend kaks, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. hääletame komisjoni ettepanekut, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. härra Labafontani, kas soovite sõna? suur tänu, president reegli viiskümmend üheksa punkt neli kohaselt soovin, et raport saadaks tagasi komisjoni, et äh, oleks võimalik alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. suur tänu! ja nüüd hääletame äh, raportööri ettepanekut, kas on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis, see läheb tagasi juhtkomisjoni, kes saab alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. palju õnne raportöörile! Lähme nüüd edasi, Rimoni raport Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi käsitlevad erisätted. muudatusettepanekud üks kuni sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada langeb ära nii et hääletame nüüd komisjoni ettepanekut. kas keegi soovis sõna? jah, palun. no però scusi un attimo, la votazione. üks hetk, palun. hääletus on alanud. La votazione è chiusa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kas sa nüüd soovite sõna? herr präsident! suur tänu lugupeetud president tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleege kes aitasid kaasa töö juures, selle teksti juures võeti ühehäälselt vastu komisjonis ja pärast eilset Brexiti hääletust Londonis on see väga lootustandev märk, et suurem osa siin kojas pooldab üürist koostööd, Interreg just selles seisab, nii et suur tänu sellest. ja tahaksin äh, siis paluda kõrge äh, koda, et see saadaks tagasi komisjoni äh, vastavalt kodukorrale, et siis komisjon saaks alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, aitäh! suur tänu, kolleeg Harimo, niisiis hääletame selle ettepaneku üle poolt vastu, erapooletud vastu võetud. niisiis äh, raport sa-, läheb tagasi vastutavasse komisjoni, lähme nüüd kõigepealt äh, Kristo äh, Troovali raporti juurde veterani sisaldavate Euroopa Liidu tariifikvootide jaotamine pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust muudatusettepanek seitseteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja eh, muudatusettepanek ettepaneku seitseteist äh, vastuvõtmisega on siis esimene lugemine ka nagu parlamendis lõpule viidud. Lähme nüüd Linsi Astasi raporti juurde pestitsiidide lubade andmise Euroopa Liidu menetlus. viimane, aga kõige pikem, sada kolm ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kuus. sada kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd viiskümmend seitse D, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, viiskümmend üheksa, hääletus on alanud. ja lõppenud. tagasi lükatud, kuuskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, sada kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kuuskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. ja lähme nüüd teksti juurde, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks. nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheteistkümnes äh, lõige, algtekstid, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud, kuuskümmend kolm D, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek üks, kahes osas, esimene osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kolmkümmend üheksa. langeb ära. kuuskümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis D. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kaks ja hääletus on alanud. Kiuse. hääletamine lõppenud tagasi lükatud sada kakskümmend kolm, hääletamine on avatud hääletamine on suletud. tagasi lükata sada kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükata sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükata sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükata sada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend neli, kes on poolt? vabandan, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, hääletamine on avatud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud sada nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa, kes on poolt, hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. seitsekümmend, hääletamine avatud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks, hääletamine avatud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kaks, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend viis, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, seitsekümmend kuus, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, seitsekümmend seitse, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst kolmes osas, esimene osa, hääletamine on avatud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletamine on avatud, hääletamine lõppenud vastu võetud. kolmas osa, hääletamine on avatud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. seitsekümmend üheksa, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kaks, hääletamine on avatud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, kes on poolt. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. kaheksakümmend viis, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletamine on alanud